La seduta è ripresa, il processo verbale della seduta di ieri. istung jätkub. protokollid eelmistest istungitest on teile jagatud laiali, kas teil on kommentaare? palun, teil on sõna. Merci, merci, monsieur le president, mon intervention portera. suur tänu, härra president, ma soovisin rääkida punktist kuus protokollis. see puudutab neid tingimusi, mille kohaselt me pidime heaks kiitma raporti assotsiatsioonilepingu kohta Ukrainaga. ma leian, et nagu protokollist ka näha võib, oli olukord pretsedenditu. nimelt võõra riigi parlamendi esimees eh, videoühenduse kaudu eh, pidas kõne meie ees ning see asetas meid surve alla ning see mõjutas ka seda, kuidas me raportit vastu võtsime. seetõttu tahaksin ma panna hääletusele need, selle protokolli. et eh, näha, kas, kui paljud kolleegid jagavad minu seisukohta Ehm, ehk siis, et äh, vahest peaksime me tagasi lükkama selle protokolli, võttes arvesse seda, kuidas see raport vastu võeti, aitäh. võtame teie kommentaare arvesse, paneme nad kirja, aitäh nende eest. palun, teil on sõna. härra president, lisan sellele, mida kolleeg Kolnis just ütles. võis täheldada tugevat välisriigi mõju, poolset mõjutamist Euroopa Parlamendi tööle. üritati mõjutada Euroopa Parlamendi saadikute hääletust Ukrainaga sõlmitava leppe üle seetõttu ma soovin, et me kinnitaks üle selle hääletuse ja et pandaks hääletusele täna ka protokoll, selgitamaks välja, kas tõesti oli tegemist väljaspoolse mõjuga. mingisugust väljaspoolset mõju ei olnud. ma kuulasin tähelepanelikult teie sõnavõttu ära, palun nüüd kuulake ära ka minu sõnavõtt. keegi ei sundinud saadikuid hääletama ühte või teistpidi. ehk siis hääletustulemus näitas, et äh, enamus oli poolt, vähemus vastu. see oli demokraatia. saadikud on oma mõtetes ja soovides vabad, nad võivad kuulata keda iganes ja ükski teine parlament ei saa mõjutada meie parlamendisaadikute hääletust palun, proua. aitäh, härra president. enne toda hääletust täiskogul hääletati assotsiatsioonilepingu üle ka välisasjade komisjonis. seal otsustasime me toetada selle assotsiatsioonileppe sõlmimist, poolt oli suur enamus ning siis ei olnud meil mingisugust videoühendust ühegi teise parlamendiga. meie komisjon võttis selle otsuse vastu täiesti sõltumatult. härra president veel võttes arvesse, mida kolleeg nüüd ütles, siis meie oleme vastu sellele, et meil oli otse videoühendus äh, võõra parlamendiga, see suruti Euroopa Parlamendile peale sellel ajal, kui parlament asja arutas. Ukraina parlament surus oma arvamust peale. kõigepealt oleks pidanud me hääletama, kas selline videoühendus on mõistlik luua, aitäh. Euh, messieurs les députés je pense qu'il n'y a pas eu kolleeg ma leian et parlamendi kodukorrareegleid ei ole kuidagi rikutud. pigem tugevdati selle otsusega sidemeid Ukraina parlamendiga ning see videoühendus Ukraina parlamendiga ei mõjutanud kuidagi parlamendisaadikute otsust. küsimus on mõttevabaduses. suur tänu, härra president. kui päris aus olla, mina olen ka välisasjade komisjoni liige ja kolleeg mainis seda komisjoni hääletust too koosolek kutsuti kokku väga lühikese etteteatamise ajaga ning nagu ma eile oma sõnavõtus ütlesin, siis INTA komisjonil ei olnud isegi võimalik välja tulla majanduslike argumentidega, mis on seotud selle vabakaubandusleppega. ehk siis äh, komisjoni tasanditel kindlasti ei järgitud korrektset parlamentaarset äh, menetluskorda ning kuna tegemist peaks olema äh, demokraatliku institutsiooniga, siis me peaksime sellest äh, kogemusest õppust võtma. samas arvatavasti tegutsete teie iga, ikkagi edasi nii, nagu te heaks arvate, aitäh. You äh, very much. aitäh. eile toimus ju vaba hääletus. meil on täna võimatu eilset otsust muutma hakata ma saan aru, et teie seisukoht on teistsugune, aga praegusel hetkel on võimatu hakata muutma Euroopa Parlamendi otsust. seda väiksem võimalus on, et ISIS-t meile ka midagi ei jää. mida kauem nad lällutavad sellega niisiis protokoll on vastu võetud. mis on teie ettepanek? nii, nii, see me, on PVT, nii. Monsieur le Président. härra Kulniš. härra president. Teil on võimalus korraldada lihtsalt äh, hääletus, nii et kõik näitavad käega oma öö, ähm, seisukohti või ka elektrooniline hääletus, kas te soovite protokolli üle hääletada? jah, mina sooviksin hääletada protokolli üle, uurida, kas saadikud on selle poolt, et protokoll kinnitataks, võttes arvesse väga murettekitavaid sündmusi pidades silmas selliseid sidemeid teiste parlamentidega ning võimalikku mõjutamist seeläbi. kes on härra Kolniši ettepaneku vastu? Bene, allora metto ai voti chi è favorevole ad approvare il processo panen selle hääletusele, kes on selle poolt, et kinnitada protokoll? palun, teil on sõna. aitäh praegu on tegemist väga olulise hetkega. tavaliselt rahvusvaheliste mitmepoolsete lepete heakskiitmisel on protokoll väga oluline tõend. ning kui me nüüd hak-, hakkame selle üle hääletama peaaegu tühjas saalis, siis sellega võivad kaasneda lisaargumendid, et sellest leppest tulevikus kunagi lahti saada. erinevalt mõnedest kolleegidest leian ma, et see hääletus võib hakata rikkuma meie õigusloomelist menetluskorda. Senhor Presidente, senhores deputados, ontem houve aqui uma votação härra president, daamid ja härrad. see, mis ei, eile juhtus nii, et hääletati selleks, et parlament väljendaks oma sõltumatut tahet. mina hääletasin assotsiatsiooni ja kaubandusleppe sõlmimise vastu Ukrainaga, aga keegi ei sundinud mind üht või teistmoodi hääletama. mulle ei avaldatud mitte mingisugust survet eilne poliitiline otsus on siduv, seda hääletust ei saa tühistada lihtsalt seeläbi, et äh, ei kiideta heaks protokolli. see protokoll peegeldab lihtsalt seda, mis toimus. eilne poliitiline hääletus kiitis selle leppe heaks, me ei saa nüüd seda hääletustulemust küsimärgi alla, see on ohtlik me ei räägigi praegu hääletustulemusest, me räägime protokolli tekstist endast, mida, mille me peaksime nüüd heaks kiitma, mitte selle sisust. siin võivad olla mõningad aspektid, mida peaks protokollile lisama, aga eilne hääletustulemus jääb püsima, me räägime võimalikust protokolli öö, teksti lisandusest hääletustulemus jääb püsima, see oli täiesti seaduspärane. videoühendus Kiievi parlamendiga oli ka seaduspärane ning see ei mõjutanud kuidagi Euroopa Parlamendi hääletustulemust. ma leian, et mitte ükski parlamendisaadik ei tundnud, et äh, keegi teine nende otsust mõjutas, äh, neid nende otsust mõjutas ainult nende südametunnistus. niisiis lükkame selle otsuse nüüd edasi, me peame aruteluga edasi minema, sest kaasatud on ka teiste institutsioonide esindajad, võtamegi järgmise päevakorrapunkti ehk Euroopa Liidu reageeringu Ebola puhangule. palun kuulake mind nüüd veel, ma juba ütlesin, et me lükkame selle otsuse edasi, kontrollime seda asja veel. kõik aitab Pas du vote est clair hier, donc allez-y. eilse hääletuse tulemus on selge. meil on vaja nüüd edasi minna. niisiis, kuulame ära nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa Liidu reageeringu kohta Ebola puhangule. nõukogu nimel saab sõna härra Della Vedova. president president, honorable deputat. härra president, auväärsed saadikud, härra volinik